arvesse võetakse ka vee raiskamist ja kutsub üles liikmesriike paremini tegutsema. see äh, samuti parandab äh, neid äh, parameetreid, mille järgi hinnatakse joogivee kvaliteete, kuid ees on väga palju väljakutseid, kõigepealt mõningate arvamuste arvates ligi nelikümmend protsenti joogiveest äh, on seotud kadudega jaotusvõrgustes ja see oli majanduslikult kui ka äh, keskkonna seisukohalt äh, veefirmade jaoks halb olukord ja selles osas tuleks vaja karmimaid nõudeid ja ka tarbijatel peaks olema veearvel info selle kohast, kui suur osa nende veemaksust katab kaod teiseks, täna on varemgi mainitud, et uued nõuded joogivee kvaliteedile vajaksid suuremat tähelepanu. me räägime nüüd endokriinfunktsiooni kahjustavatest ainetest, mitmete kemikaalide tervisemõjust ja väga palju on räägitud ka mikro- ja nanoplastist. me teame, et surve nendele veehoidlatele, millest joogivett saadakse, pidevalt kasvavad ja samas ka riskid kasvavad. nüüd on viimane aeg võtta äh, ohjad enda kätte ja äh, teha koos sellised euroopalikke otsuseid, mis tagavad ka keskkonnast puhtad joogiveeallikad, tõhusa vee käitlemise ja jaotuse ja ja Euroopa kohustus on Äh, hoolitseda ka selliste riskide eest, mis on vee, äh, vesi torustega ja see on Euroopa Liidu tasemel äh, kohustus, mitte ainult liikmesriikide kohustus. kolleeg Hansen, aitäh, austatud juhataja. kui Euroopa kodanikud usaldavad joogivett rohkem, siis kasutavad nad plastpudelites vett vähem. seetõttu on veedirektiiv tihedalt seotud plastijäätmete vähendamisega. see ei ole mitte ainult hea keskkonnale, vaid soodne ka kodanike rahakotile. kui me joome kraanivett, siis võiks väheneda pudelivee kasutamine oluliselt ning võiks inimesed säästa aastas kuni kuussada miljonit eurot. seetõttu on õige, et me teatud kahjust, kahjulike ainete ja, ja endokriinsfunktsiooni kahjustavate ainete ja bakterite osas piirmäära, piirmäärasid rangemaks muudame selleks, et muuta meie joogivesi kvaliteetsemaks. kuna plastid äh, joogivees on äh, järjest suurem probleem, tervitan ka meetmeid mikroplastide vastu. mikroplastide probleem ei ole aga praegu veel piisavalt tead-, teaduslikult uuritud ja selle mõjud tervisele. seetõttu on kahju, et liikmesriigid ei suutnud äh, kokku leppida direktiivi osas ning ning ka juurdepääsu osas jookivile nõustusid ainult minimaalsete nõuetega kahekümne teisel märtsil, veepäeval, oleks võinud see direktiiv olla juba vastu võetud, paraku see ei õnnestunud. süü ei, ei lasu siin meil, ma tänan kolleeg Michel Dantani, tema kaastöötajaid tõhusa töö eest ja avaldan kahetsust, äh, mõeldes neile, kes selle raporti vastu ka kavatsevad hääletada, sest see raport on igal juhul samm õiges suunas. kolleeg Šoidrova, kaks minutit aitäh! austatud kolleegid, vesi on elu. see on strateegiline tooraine ning me peame seda hästi majandama, sellepärast et ka Euroopa Liidus on riike ja piirkondi, kus joogivesi, joogivarud on piiratud ja kus seda tuleb sisse vedada. vesi on muutunud, muutumas strateegiliseks tooraineks, seetõttu ma tervitan Euroopa direktiivi, mida praegu ollakse läbi vaatamas ning mis muudab meie lähenemist veel esimest korda kahekümne aasta jooksul. ma toetan kõiki nelja valdkonda, milles meetmeid soovitakse rakendada, kas riskipõhine hindamine, läbipaistvus, juurdepääs informatsioonile ja veega kokku puutuvate materjalide kvaliteet rangemad nõuded erinevatele äh, faktoritele ja asjaoludele on olulised, et nad ei tohiks suurendada hinda, mis inimestel tuleb maksta vee eest. inimtervis on siiski meie number üks prioriteet ja seda me peame silmas pidama. liikmesriigid loomulikult jäävad endiselt vastutuseks, vastutavaks vee kvaliteedi eest ja seetõttu subsidiaarsusprintsiipi on järgitud. samuti peab see, seda järgima ka juurdepääsu osas veele, läbipaistvuse osas ning piisava informatsiooni tagamisel tarbijatele, mis on, mis on oluline. me peame olema ka säästvad, kui me räägime veest, tänu tõukefondidele Euroopa Liidus on paljudel liikmesriikidel olnud võimalus parandada heitveekäitlust. me peame kaitsma vett selleks, et parandada meie kõigi tervist. aitäh, härra Rüübik, kaks minutit. aitäh, austatud president. tahaksin tänada raportöör Dantani ka südamest. vesi on väga oluline aine meie meie üle, ülemaailmses äh, jätkusuutlikus strateegias. joogivesi on magevesi ning kolmandal aprillil äh, äh, kell kuusteist viiskümmend me esitleme ÜRO veeraportit, mis on väga oluline samm nii meile Arengukomisjonis kus äh, jätkusuutliku arengu eesmärgid on väga olulised, kui ka teistele. me kõik teame, et ilma veeta ei ole jätkusuutlikku võimalust üldse toitu toot-, äh, inimesi toita ning äh, eesmärk seitse, taastuvenergia, ei, on samuti sellega seotud. seetõttu eesmärgid kaks, kuus ja seitse on väga olulised meie arengupoliitikas ja VKE-dele, sest need loovad neile uusi võimalusi eriti maapiirkondades, kus maapiirkondadel on samuti vaja vastavat taristut. praegu viiskümmend protsenti inimestest, kes satuvad haiglatesse just seoses halva joogivee kvaliteediga ning seetõttu on meile väga oluline järgida niisugust poliitilist lähenemist, mis ka mida üritatakse jälgida, mis, mis on erinev sellest, mida me näeme arenguriikides, kus miljonitel inimestel ei ole juurdepääsu turvalisele joogiveele ning ma soovin, et komisjon töötaks välja vastavad kontseptsioonid kuuenda eesmärgi valdkonnas eh, seoses turvalise joogiveega ja heitveekäitlusega, et meil oleks võimalik investeerida üle maailma nendesse valdkondadesse et äh, in-, et inimestel ka teistel ähm, mandritel oleks juurdepääs puhtale joogile. minutu. vaba mikrofon, härra Faria, üks minut. Grazie, president. aitäh. Ähm, palju tänu härra Dantanile äh, selle äh, raporti eest, mina olin variraportöör ja Äh, me pidasime silmas seda, et äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaksime saavutama äh, kestva arengu eesmärgi number kuus ligipääs kvaliteetsele joogiveele peaks olema kõigile tagatud, see ei puuduta mitte ainult Euroopat, aga tuleb arvestada asjaoluga, et kliimamuutuste tõttu vee hulk väheneb veelgi, me peame harmoneerima Euroopa reegleid ja seoses äh, ligipääsuga tõepoolest see äh, direktiiv äh, suurendab läbipaistvust veele juurdepääsu juures ja kodanikud saavad õiguse saada teavet vee kvaliteedi, selle päritolu ja nii edasi kohta ja hea joogivesi on väga oluline rahva tervise ja sotsiaalse õigluse seisukohalt. aitäh, järgmisena saab sõna volinik Avramopoulos, palun. kallid kolleegid, ma igati eh, tervitan parlamendi ja parlamendisaakide sõnavõtust, et Euroopa Liit peaks reageerima ja tegutsema meie kodanike huvides ja et kõik toetavad eh, kestliku arengu eesmärki number kuus ja paremat juurdepääsu joogiveele. ma loodan, et eh, see kajastub ka esimese lugemise seisukohast, nii et parlament tuleb kolmepoolsetele läbirääkimistele ambitsioonika seisukohaga eh, meie joogivee kvaliteedi suhtes, tervisekaitse ja juurdepääs veele osas. ma tahaksin korrata komisjon on valmis aitama ka seadusandlate kokkuleppe saavutamisel, mis toetab meie ühiseid eesmärke. ja me oma poolt tagame, et meie kodanikud saavad parima tervisekaitse järgmiste aastakümnete jooksul. soovin teile edu hääletusel ja tänan teid veel kord teie pühendumuse eest sellel teemale. aitäh Äh, volinik, nüüd saab äh, vastuseks sõna raportöör Danton, palun. Äh, lugupeetud juhataja, tõepoolest viimast korda esitlen raportit siin kojas ja tahaksin nüüd oma suu puhtaks rääkida, olles kuulnud siin valeinfot mitmete inimeste suust. kui me räägime vee hinnast, me räägime tegelikult teenuse hinnast torustik, veepuhastus, kontrollid, analüüsid ja nii edasi. jah, siin on tõepoolest äh, algatus üle kahelt miljonilt Euroopa kodanikult seoses juurdepääsuga veele kõigi jaoks. see on arusaadav, aga miljonid tarbijad soovivad, et vee hind püsiks mõistlikul tasandil, et tehtaks äh, asjakohased investeeringud selleks, et äh, inimene saaks äh, kasutada ohutut vett. meil on olemas teadusandmed, OM, e, OMS mm, edastab neid regulaarselt ja kui mm, me teame, et siin on äh, teatavad parameetrid, siis me peame siiski äh, OMS-ilt äh, äh,, WHO-lt äh, neid äh, soovitusi ootama, meil ei ole neid äh, mikroplastide kohta, meil ei ole hindamismeetodeid äh, ka enda endokriinsüsteemi kahjustajate puhul tööd tuleb seega jätkata, kuna vesi on elu jaoks esmavajalik ja kõrge kvaliteediga vesi äh, kõigi jaoks on äh, esmatähtis. kui me saame tagada äh, juurdepääsu veele kõigi jaoks ükskõik millises olukorras, siis sellisel juhul tõepoolest plastpudelid ka kaovad. kodanik peab teadma, et äh, kraanivesi on tuhandeid korda, kordi odavam kui pudelivesi, mida nad pimesi usuvad, milles, äh, mille kvaliteedis mina aga kahtlen. Teie äh, äh, olete äh, siin äh, kahekesi ainult, ma näen äh,, kellel on äh, veeklaas äh, laua peal, nii et tõstke see klaas, et äh, me jätkaksime äh, võitlust ja et äh, meile, äh, meie järeltulijad meid usaldaks. aitäh raportöörile, see arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme järgmine teema puudutab Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitusvõime politsei ja õiguskoostöö varjupaiga rändepoliitika valdkonnas äh, Jürgen Lennartsi raport Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitusvõime piiride ja viisade valdkonnas. palun, härra Lennart, teil on sõna. zetten we een belangrijke stap om Europa veiliger te maken, om beschikbare informatie over criminelen en terroristen. Euroopa Liidus on äh, oluline tagada ähm, suurem julgeolek, et kaitsta meie piire, et võidelda terrorismi vastu ja jälgida, et äh, kriminaalsed äh, võrgustikud ei saaks kasutada identiteedivargusi ja siinsamas Strasbourgi lähedal äh, on EU-LISA hoone, kus on server, milles jagatakse kogu julgeolekualaste äh, infot ja piiriületusealaste äh, infot. serverid on äh, siin lähestikku, siin oli kaks serverit tegelikult, mis omavahel ei suhelnud, ehkki nad füüsiliselt olid äh, üksteisele lähedal, nii et see näitab, et äh, meie julgeolekustruktuurides on äh, probleeme, meil on selliseid pimenurki, mida peaks muuhulgas ka selle ettepanekuga kõrvaldama meil on õiguskaitseorganid, politseijõud, mis saavad nüüd lihtsalt ligipääsu vajalikule infole, nad saavad teha oma tööd seega korralikult ja siin on ka ähm, biomeetriliste äh, andmete, äh, andmebaasid, saab äh, näiteks näo skaneerimist kasutada ja nüüd on meil ühtne üksainus süsteem äh, arvukate äh, süsteemide asemel, see on palju äh, kindlam, kiirem ja lihtsalt parem. me ei pea tegema enam mitmeid otsinguid, vaid piisab ainult ühest ja me saame seega edaspidi igapäevast tööd palju tõhusamalt teha. siin on isikuandmed, biomeetrilised andmed Äh, inimeste kohta, kes tulevad Euroopast väljastpoolt. andmetele saab lihtsalt ligi ja neid saab äh, erinevat moodi kasutada, saab andmete kvaliteeti parandada, seda kontrollida, saab ka tagada äh, õiguskaitseorganitele ligipääsu kõigile nendele andmetele. saab ka näiteks tänaval lihtsamini kontrollida inimesi, kellel ei ole isikut tõendavaid dokumente kaasas. nüüd on siis mitme identiteedi tuvastamine, siin on inimesi, kellel on näiteks kümme või kakskümmend erinevat nime ja dokumenti, et äh, kontrollidest pääseda. meil on, me oleme näinud, et terroristil näiteks on neliteist erinevat identiteeti, aga nüüd uue süsteemiga ei ole see enam võimalik. Euroopa Parlament on algusest peale öelnud, et me oleme tahtnud äh, niisugust äh, dokumenti, mis võtaks arvesse Euroopa äh, põhiõiguste hartat. vastasel korral me sellele alla ei kirjuta ja nüüd niisugune dokument meil siin on äh, ja mida meie siis äh, teha saame, me ei hakka rohkem andmeid koguma, vaid kogume ainult andmeid, mida kasutatakse edaspidi tõhusamalt. me tugevdame andmebaasidele ligipääsu nõudeid ja see kõik on meie kodanike teenistuses, et nende õigusi kaitsta. see uus määrus äh, seega äh, muudab põhjalikult õiguskaitseorganite tööd nõnda äh, lähebki tulevikus kõik palju lihtsamaks. aitäh volinik Avramopoulosele, tänan kaasraportööri kolleeg Melod ja kõiki kaastöötajaid ja nõunikke, kes meid äh, igati abistasid ja tänu nendele on see tõesti äh, hästi korda äh, läinud ja seega saame paremini äh, teenida Euroopa kodanikke, politseijõud, piirivalve, ametnikud saavad sobivate ja asjakohaste vahenditega oma igapäevast tööd teha. aitäh, teine raportöör, kolleeg Meelo saab sõna neljaks minutiks. suur tänu, president, volinik, millest see räägib? me räägime kiirest juurdepääsust väga olulisele infole ja seda süstemaatiliselt ja tulemuslikult, kuid samuti, mis on kontrollitav. see on oluline, kui me tahame äh, kontrollida oma välispiire, et äh, piirata kuritegevust ja terrorismi. näiteks täna on väga raske tuvastada mitmeid identiteete ühel isikul ja neid pettusi, mida pannakse toime äh, varastatud identiteedi abil mitmetel ametiasutustel on küll see info, informatsioon is-, on olemas, kuid seda ei jagata teistega. igal süsteemil on mingisugune oma barjäär, mida äh, kaitstakse ja ei jagata teistega, sest selline kohustus puudub. ja on, vastab tõele, et neil ei ole praegu tõhusat süsteemi info jagamiseks. ja see ongi eesmärk, miks me võtsime käsile selle töö, millega me oleme tegelenud pikka aega parlamendis. me tegime siiralt koostööd ka variraportööridega ja härra Lennartsiga, keda ma tahan väga tänada, ka volinikke. üks volinik on täna kohal, härra Avramopoulos, kes osales meie kohtumistele ja andis meile asjakohaseid vastuseid küsimustele. eriti just institutsioonide vahelisest tööst parlament ja komisjon äh, äh, jagasid omavahel infot, kui nad teadsid, et midagi on prioriteetset, siis nad leidsid ka õigeid lahendusi kodanike hüvanguks. Äh, see on äärmiselt tehniline raport, kuid me kõik õppisime selle töö käigus ja nüüd saame väita, et kui need lahendused, mis dokumentides on pakutud, jõuavad ka rakenduseni ja kohaldamiseni, siis meie kodanike turvalisus paraneb. mitmeidentiteedi juhtumid, tooksin näide. terrorirünnakud puhul Saksamaal üks terroristidest oli taotlenud varjupaika neljateistkümne erineva identiteediga ja üks Prantsusmaal tuneeslane Tuneesia terrorism oli registreeritud seitsme erineva nime all. see on murettekitav. ja meie kaaskodanikud ei mõista seda. Nad ei suuda mõista, et rünnak toimub Prantsusmaal. info, mis oli Belgias, ei olnud edastatud Prantsusmaale või vastupidi väga sageli asi ei takerdu mitte hea tahte taha, vaid kiire süsteemi toimimise tõttu ei suuda need ametiasutused, kellel on tekkinud põhjendatud kahtlus teatud isikute suhtes, saavad vajalikku infot oma käsutusse. me peame tagama meie kodanike jaoks, et meil on korralikult välispiirid kontrolli all ja me võitleme kuritegevuse, terrorismi vastu. kui me seda ei suuda siis see päädib äh, äh, inimohvritega ja surmajuhtumitega terrorirünnakute tõttu. seega me peame tegutsema ja me peame olema tulemuslikud ja tõhusad selles võitluses ja mul on uhke tunne, et selle ametiaja lõpus ma olin kaasraportöör selles algatuses ja tulemus on olnud väga positiivne, sest me tegime heas usus koostööd. suur kõigepealt saab sõna äh, volinik Avramopoulos, järgmisena äh, volinik äh, King, keda ma tänan siin viibimise eest täna õhtul. jah, ka mina tänan teid, aitäh. see arutelu on tegelikult olulise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. ma ütlen tõenäoliselt ja ma kasutan sõna tõenäoliselt, sest veel üks küsimus ootab. viimati kui me arutasime täiskogul julgeoleku algatust. ja nüüd oli võimalus mõelda selle peale, et mõista, kui kaugele me oleme jõudnud viimase viie aastaga. esimest korda, kui me täiskogul seda arutasime, oli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpp. me olime ühisel meelel, et on vaja muuta seda, kuidas liikmesriigid teevad koostööd julgeoleku valdkonnas et üle saada äh, möödaniku julgeoleku tabudest ja äh, süveneda meie ühenduse sisesesse julgeolekusse kui ühisesse euroopalikku küsimusse, mida on võimalik lahendada ainult siis, kui on tihedam koostöö ja usaldus. selles mõttes tänane arutelu on suurepärane näide meie edusammudest viimase viie aasta jooksul meie infosüsteemide koostalitlusvõime nii piiride, rände ja julgeoleku jaoks on küsimus, mis puudutab meid kõiki. koostalitlusvõime tähendab seda, et äh, me murrame läbi äh, sellest vaikusest, kui see on oluline samm, mida me vajame selleks, et parandada Euroopa kodanike julgeolekut, et kaitsta ja paremini hallata meie ühiseid välispiire ja rändevoogusid. just sellel põhjusel ma tahan, soovin väljendada tänu äh, kaasraportööridele, härra Lenarsele ja härra Melole ja samuti ka kõikidele variraportööridele ja nende assistentidele selle eest, et nad realiseerisid selle olulise ettepaneku, äh, mille me esitasime natuke rohkem kui aasta tagasi koostalitlusvõime on kõige äh, tõhusam viis äh, jõupingutuste killustatuse vastu võitlemisel, äh, infolünkade ületamiseks ning terroristide ja kurjategijate meie piiride ületamise vastu võitlemisel. see on Euroopa Liit oma parimal viisil andes võimaluse meie politseinikele ja piirivalvuritele ähm, vajalikud äh, töövahendid oma töö tegemiseks ja kodanike kaitse. koostalitusvõime tähendab samuti seda, et Euroopa Liit võtab otsustava sammu tõhusa ja tegeliku julgeolekuliidu suunas, et tegeleda omavahel seotud küsimustega äh, holistiliselt ja kõikehõlmavalt. kõik see Äh, mida me selle protsessi käigus tagame tänu teie suurele panusele, kindlustab äh, põhiõiguste austamise täielikult. koostalitlusvõime ei ole mingi suur vind või mingisugune super andmebaas ja, ja see ei tähenda seda, et midagi muutub äh, ametnike juurdepääsuõiguses, meie informatsioonisüsteemidesse säilitatud andmetele põhiõiguste ameti kaasamine ja Euroopa andmekaitse inspektori kaasamine meie ettepaneku ettevalmistavas etapis näitas kohe esimesest päevast alates, et eraelu kaitse ja julgeolek on ühe mündi kaks poolt ja Euroopa Liit suudab ja peab need tagama. kallid kolleegid, meie kodanikud soovivad rohkem tugevamat Euroopat julgeoleku mõttes. ja seda on nad avaldanud kõikides avaliku arvamuste küsitlustes ja iga kord, kui me kohtume ka kodanikena, kuuleme seda. koostalitusvõime on see, mis muudab meie viisi informatsiooni andmete kasutamisel, et tagada parim äh, tulemus meie kodanike turvalisuse kaitse. valimise aastal on see eriti tähtis me äh, pakume välja konkreetsed meetmed, reageerides meie kodanike murepunktidele. meid võib äh, äh, õigustatult äh,, me võime õigustatult tunda uhkust selle saavutuse üle äh,. ma siiralt tänan kõiki neid, kes andsid oma panuse äh, suurepärastele raportööridele, härra Mellole ja Lennartsele ja loomulikult mu heale sõbrale, kolleegile Julian Kingile pühendumuse eest ja meelekindluse eest, tänu millele me jõudsime selle eduka tulemuseni. aitäh, järgmisena saab sõna volinik King uh,. uh. tänan, juhataja, lugupeetud parlamendis. me oleks võinud parema nime välja mõelda küll. koostalitlusvõime on kriitilise tähtsusega teatud põhjustel, mida me äsja kuulsime. me alustuseks küsisime nendelt, kes tegutsevad esimene, esiliinil, kuidas me saame teid aidata, mida nad vajavad ja nad vastasid, et probleeme on näiteks äh, informatsiooni äh, ja kasutamise ja käsitlemise ja probleemiks oli nende inimeste tuvastamine, kes kasutavad mitmeid identiteete ja me kuulsime, et selle tulemusena äh, toimusid kohutavad terroristlik äh,, terrorirünnakud. üks põhjuseid, miks need, kes tegutsevad esiliinil äh,, aeg-ajalt olid frustreerunud, oli, et nad kasutasid üle-euroopalisi andmebeise, üle-euroopalised andmebaasid äh, ja see, kuidas need omavahel, need andmebaasid toimisid ja mõnikord ei toiminud korralikult ja seetõttu me vastasime neile, et me võtame kasutusele meetmeid, et aidata neil paremini oma tööd teha ja meid turvalisena hoida, andes politseiametnikele ja põrivalvuritele juurdepääsule täielikule uusimale informatsioonile, et nad saaksid võimalikul viisil, parimal võimalikul viisil kasutada ära meie süsteemides olevad andmed ja eh, et lahti saada mõningatest nendest pimenurkadest ja äh, lünkadest ja seda ootasid meilt ka meie kodanikud, nagu ütles äh, volinik Avramopoulos. väga paljud kodanikud arvasid, et me suudame sellega kohe äh, tegeleda ja seetõttu on oluline, et me jõudsime selleni nüüd ja selle sammu tegime. ja kõik meie, kes selles osalesid, kohe algusest peale mõistsid, et äh, oli väga palju keerulisi, tundlikke küsimusi, mida oli vaja äh, lahendada, kui me soovisime edukalt protsessi lõpule viia. ja sel põhjusel me võime äh, päris õigesti väita, nii nagu ka kõik sõnavõtjad on öelnud, et me jõudsime selle etapini tänu tõhusale koostööle äh, libe komisjoniga, parlamendiga, nõukoguga, Euroopa andmekaitseinspektoriga, põhiõiguste ametiga kohe algusest peale minu jaoks tähistab see veel ühte positiivset tulemust äh, selle teema käsitlusel. me näitasime, et me suudame integreerida kõik need erinevad sidusrühmad koha, äh, töö algusetapist peale. ja me äh, tõestasime, et me suudame ellu viia tulemuslikku julgeolekupoliitikat Äh, kasutades ära ka Põhihaiguste Ameti ja äh, Euroopa Andmekaitse Inspektori poolt pakutud andmeid kohe algusest peale ja hiljem protsessi käigus, andes neile võimalusele üle kontrollida, et meie töö vastab nendele olulistele põhiõigustele. koos saavutatud töö parandab Schengeni välispiiride haldamist, suurendab sisejulgeolekut kõikides liikmesriikides õiguskaitseametnikud ja piirivalveametnikud saavad lihtsama juurdepääsu äh, andmetele, mida neil on õigus kasutada ja suudavad paremini kindlaks määrata, kui mõni isik on ennast registreerinud erinevate nimede all. Äh, üles otsida need, kes peidavad ennast nende mitmeidentiteedi ja samal ajal aga soodustavad täiesti seaduslike reisijate liikumist niiviisi toimides me väga ettevaatlikult kaitsesime neid põhiõigusi. andmetöötlemine äh, on piiratud ainult sellele, mis on proportsionaalne ja uut infot ei koguta pelgalt koostalitusvõime eesmärgil. nagu ma nüüd ütleksin, Euroopa Parlamendi poolne järelevalve äh, selle teema üle äh, täpsustas veel kord neid kaitsemeetmeid, nagu näiteks õigus infole. ja mina isiklikult igati toetan seda. tänu sellele sündis väga tugev äh, õigusakt, mis reageerib ka äh, liikmesriikide vajadustele, kasutab uuenduslikke tehnoloogiaid, kuid samas sisaldab ka kaitsemeetmeid äh, andmete kasutamisel ja töötlemisel äh, kooskõlas meie põhiõigustega äh, ma nautisin koostööd raportööridega, härra Lennartsi ja härra Melloga ja tõepoolest eh, kõigi nende meeskondadega. ma tean, et see ei ole tavaks siin, kuid ma pühendaksin kaks sekundit, et tänada ka komisjoni meeskondi, kes tegid tõsist tööd selle kallal eh, ja pühendasid pikki töötunde sellele ja koos me jõudsime tulemuseni. ja kui see õigusakt vastu võetakse, siis me kõik peame tagama selle tõhusa äh, kohaldamise, alustades EU liisast, mis, mida teie koda igati toetab ja me peame äh, tagama, et kõik need meetmed, milles me kokku lepime, ka praktikas kasutust leiavad. Need uuendused, mille me oleme kavandanud ja teie rõhutasite äh,, muudavad julgeolekuolukorda koha peal äh, paremaks, kui need kohaldatakse täiel määral koos eh, ühenduse tasandil ja igas liikmesriigis eraldi. ja ma olen kindel, et parlament soovib jätkuvalt eh, tähelepanelikult seirata selle õigusakti kohaldamist ja rakendamist. meie omalt poolt komisjonist toetame rahaliste vahenditega, kui vajalik ja me ei kõhkle ka oma jõustumisvolituste kasutamist, et liikmesriigid täidaksid võetud kohustusi see kokkulepe on hea Euroopa Liidu jaoks, meie kõikide kodanike julgeoleku jaoks ja ma kiidan selle eest ka teie koja liikmeid suur tänu, volinik King, nüüd saavad sõna äh, poliitiliste fraktsioonide esindajad, sinise kaardi küsimusi praegu ei võeta, nüüd saab sõna esimesena Emil äh, Raadev Euroopa Rahvapartei nimel. lugupeetud volinik. Äh, volinik Avramopoulos, volinik King, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest. terrorirünnakud viimastel aastatel näitasid, et Euroopa julgeolekusüsteemis on suuri puudusi. Äh, paljudel õiguskaitseasutustel on väga palju andmeid, kuid nad ei jaga seda teistega, sest puudub vastav mehhanism ja Euroopa Liit on välja töötanud erinevad süsteemid, kuid igal süsteemil on oma konkreetne eesmärk ja seal säilitatud andmed äh, ei edasta teiste süsteemidele ja ei ole võimalik teiste süsteemide kaudu kontrollida ja seetõttu on igati asjakohane tagada süsteemide omavaheline koostalitusvõime. ehk lihtsamalt öeldes on vaja tagada äh, et erinevad äh, ühenduse andmepesed, WIS ja Schengeni süsteem ja teised suudaksid omavahel ka suhelda, kommunikeerida, et, et piirivalvur või politseinik, kes kontrollib mingi isiku identiteet, näeb, kas mõnes süsteemis on selle isiku kohta hoiatusteade üleval. ja mul on hea meel, et nüüd pädevatel asutustel saab olema võimalus läbi viia kahtlustavate isikute põhjalikku kontrolli äh,, uurides nende tausta ja biomeetrilisi andmeid ja suudavad <clears throat> tuvastada ka mitme identiteediga isikutega ning võrrelda omavahel andmeid. ja niimoodi on neil võimalik paremini kindlaks teha, kas ISIL kujutab ette ohtu Euroopa julgeolekule ja samal ajal ei riku nad äh, heausksete reisijate õigusi. ja nende isikuandmete kaitse on tagatud, sest ainult äh, õiguse saanud ametnikel on juurdepääs äh, süsteemile tagada. et tagada koostöölisusvõime edukus peavad liikmesriigid sisestama Euroopa andmebaasidesse hoiatusteateid ja kvaliteetsed andmed. ainult niimoodi me saame võidelda terrorismi ja ebaseadusliku rände vastu. Mirjam Talli, kaks minutit. What we are discussing today was not an easy legislation My see äh, temaatika on äh, päris äh, keeruline, tegime kolleegidega siin palju jõupingutusi, et siin oleks tagatud kõik põhiõigused ja kõigi inimeste õigused, kelle andmeid kogutakse ja säilitatakse. siin on tegemist suuremahuliste infosüsteemidega ja meie fraktsioon ei olnud nõus ühenduse loobuma ühiskonna äh, õigustest seoses äh, andmekaitse ja põhiõigustega. meie jaoks on julgeolek väga oluline, aga sama oluline on ka andmekaitse. läbirääkimiste käigus tahtsime äh, olla kindlad selles, et infovahetus toimuks tõhusalt Euroopa Liidu infosüsteemides, et kohapealsed töötajad, politseinikud, piirivalvurid ja muud ametnikud saaksid infot vahetada. seetõttu soovisime siia väga äh, selget äh, sõnastust mittediskrimineerimise ja inimõiguste austamise kohta, mille eesmärgiks on näidata, et me kaitseme inimeste õigusi ja nende äh, äh, isikuandmeid ja seetõttu oleks äh, ka äh, hea, kui meil on veebileht, mille kaudu kodanikud saavad andmeid parandada ja täiendada. me tahtsime, et inimestel oleks võimalik ebaõigelt säilitatud äh, andmeid vaidlustada ja nõuda nende kustutamist või äh, parandamist. väga oluline on äh, julgeoleku kõrval pidada silmas ka meie kodanike õigusi, sealhulgas ka õigusi oma andmeid täielikult kaitsta ja seetõttu on oluline, et me saavutaksime tasakaalu. aitäh, järgmisena saab sõna poolteist minutit proua Stevens head kolleegid, see seadusandlik pakett peab lahendama Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitlusvõime äh, probleemid. Need puudutavad liikmesriikide äh, süsteeme, viisasüsteeme, mis on esmatähtsad Euroopa Liidus ja need peavad omavahel äh, suhtlema. välismaalane, kes saab, taotleb viisat, viisa või kelle äh, Äh, viisa lõpeb, ta võib olla ka äh, kurjategija ja teda peab saama kontrollida tänu ühtsele ja lihtsale süsteemile. me peame saama äh, ligipääsu erinevatele andmebaasidele, peab saama võrrelda sõrmejälgi ja peab ka saama tuvastada mitmeid identiteete. kui politsei ei saa seda kõike teha, siis peab saama ligipääsu liikmesriigi äh, Äh, andmetele või välisriigi andmetele, kuid see ei toimi. möödunud aastatel oleme äh, näinud, et tuleb hulgaliselt äh, migrante, kes saabuvad ebaseaduslikult ja ohustavad meie sisejulgeolekut. pean siin silmas just terroristlikke rünnakuid kui süsteemid on omavahel ühendatud, saame me Euroopa piire ka paremini kaitsta, see tagab meile parema äh, julgeoleku ja võimaldab äh, võidelda ebaseadusliku rände vastu. selle äh, õigusaktiga saavad politseinikud ja piirivalvurid paremad vahendid kontrollide läbiviimiseks, kuid andmekaitse on samamoodi esmatähtis, seda ei tohi unustada see ei tohi jääda siin vaese sugulase rolli, loodetavasti Euroopa Parlament võtab suurte, suure hääle, häälte enamusega selle seadusandliku paketi vastu ja liikmesriigid ka kiirelt seda jõustama hakkavad, aitäh. järgmisena saab sõna Gerard Depre, kaks minutit, aitäh. tere õhtust, volinikud täna on meil ähm, pidupäev, meil on ühel arutelul äh, kohal äh, kaks volinikku, kes omavahel suhtlevad ja meid ei kuula, aga sellegipoolest on see rõõmustav see oligi üks äh, teema, millega tahtsin selle ametiaja jooksul ühele poole jõuda. koostalitlusvõime on viis äh, SES, Eurodac, ETIAS ja nii edasi, on olnud kõik äh, süsteemid, millega oleme tegelenud. aga kui neid ei ühtlustata, siis nende kasutajad raiskavad tohutult aega ja siin on nüüd neli uut uut äh, äh, neli uuendust. esiteks äh, otsinguportaal, mille kaudu saavad professionaalid kontrollida infot, mis on seotud välispiiride kaitse, kohtuotsustega ja nii edasi, selle asemel, et teha eraldi otsinguid. teiseks, mitme identiteedi tuvastamine tänu millele saavad õiguskaitseorganid nüüd äh, paljastada identiteedivargusi ja pettusi. nüüdsest peale siis ei ole enam võimalik äh, äh, mitmes andmebaasis mitme nime all esineda. tervitan ka ühtse registri loomist, mis lihtsustab kolmandate riikide isiku tuvastamist märkimisväärselt ja viimaks tervitan ka äh, andmete, äh, biomeetriliste andmete äh, ühiskasutuse, ühiskasutatava registri loomist. mingeid lisaandmeid siia ei lisata, nagu öeldud, süsteemid tegelikult toimivad ja reeglid toimivad endiselt ka tulevikus. sooviksin äh, tänada raportööre suurepärase äh, töö eest ja kinnitan, et äh, ALDE fraktsioon toetab neid hääletusel. ja kui ma siin nüüd võtan viimast korda selles kojas sõna, siis mul on hea meel, et sain seda teha just sel teemal, aitäh. tänan, Gerard Depree, järgmisena saab sõna kaheks minutiks Rooma Franz. head kolleegid arutelul koos talitlusvõime tagamise osas Euroopa andmebaaside vahel ei ole puhtalt tehniline teema. ei, see on väga poliitiline küsimus. Euroopa andmekaitse inspektor on meid hoiatanud, et see võib tekitada olukorra, kus tagasipöördumist enam ei ole. andmekaitsekomisjon toona veel artikkel kakskümmend üheksa komitee väljendas samuti kahtlusi sellega seoses. miks siis meie endi eksperdid meid hoiatavad niisuguse sammu eest? andmekaitseõiguses on printsiip, mille kohaselt tuleb määrata eesmärk andmete kasutamiseks. ja, ja tegelikult samas just niisuguse olukorra, kus eh, seda eesmärki enam ei piirata, loomegi me, kui me äh, tekitame keskse identiteediregistri, millele eri asutustel juurdepääs on. me loome monstrum andmebaasi, millesse, millesse ei kanta mitte ainult kurjategijate andmeid, vaid ka süütute kodanike andmed. me viitame siin probleemile mm, topeltidentiteetidega. näiteks Berliini jõuluturu ründajad ja teiste puhul samuti oli niisugune olukorraga tegelemist. aga see probleem on asutustele juba aastaid teada. ja see, see isik oli teada ja ja asi ei olnud selles, et tema, et tal olid mitu identiteeti ja nendest ei olnud teadlik. olulised on siin ka julgeoleku aspektid, kui meil kui, kui meil tuleb niisugune ühtne andmebaas, kus on ka biomeetrilised andmed, on see suurepärane sihtmärk häkkeritele. ja, ja rünnetega selle vastu on võimalik kahjustada meie julgeolekuasutuste töötamist ja kui see õnnestub, siis on raske ette kujutada, mis juhtub. no me oleme näinud, et niisugune asi võib reaalsuseks saada ning me ei saa sellega nõus olla. et luuakse uus kallis infrastruktuur, mida kasutavad eelkõige need, kes, kes müüvad vastavat riist- ja tarkvara. ja sisuliselt hakkame me politseiriiki looma sellega, rohelised sellega nõus ei ole ja seetõttu hääletame koostalituspaketti vastu. aitäh, kolleeg Ernst, poolteist minutit. meenutagem korraks Amri juhtumit, kus julgeolekuasutused eh, ei suutnud oma tööd teha ning seda muuhulgas ka sellepärast, et isikul oli mitu, mitu identiteeti. aga mitte ainult, muuhulgas ka sellepärast, et, et põhiõiguste kaitse kaalutlustel loobuti isiku jälgimisest. ja kui meil nüüd tuleb mingi Euroopa otsinguportaal, mida oleks veel võimalik mõista, et, et kurjategijat on võimalik kiiresti tuvastada, aga äh, siin soovitakse ühendada neli andmebaasi, muuhulgas biomeetrilised andmed, mitme, mitmete identiteetide äh, päringute tegemiseks ja kes, kes räägib nüüd siin tehnilisest äh, koostalitlusest, siis see kirjeldab seda täiesti valesti me räägime siin ikkagi ju sisuliselt sellest, et me loobume eesmärgi piirangust andmekasutuse puhul ning nagu minu eelkõneleja ja Euroopa andmekaitse inspektor on märkinud, on see niisugune hetk, kust enam tagasipöördumist ei ole. et kui eesmärgi piirangust on loobutud, siis ongi sellest loobutud ja seda enam taastada ei ole võimalik ning äh, kodanike andmed äh, muutuvad riigile saagiks ja riigist saab politseiriik järgmiseks äh, pannakse kindlasti ühte patta ränne ja kuritegevus ning tekib superandmepank ja kolmandate riikide isikute kodanikud, kodanike andmed kantakse ka sinna ning kõike seda on võimalik kasutada ja see, see sisuliselt viib meid inimeste biomeetrilise registreerimise ja kontrollini. kõigepealt kolmandate isi-, riikide isikud ja, ja edasi juba ka oma kodanikud. tere tulemast tulevikumaailma, kolleeg Ferrara, üks minut aitäh, head kolleegid, see seadusandlik pakett on äärmiselt oluline. politsei äh, õigusalane äh, koostöö, äh, tänu mm, millele saab ka paremini andmeid jagada, tugevdab märkimisväärselt Euroopa Liidu sisejulgeolekut ähm, kui olid äh, Pariisi äh, terrorirünnakud, nägime, et meil on infovahetuses suuri ähm, puudujääke, meil on tarvis äh, ühtlustada andmete jagamist ja infosüsteemide koostalitlusvõimet. tänu sellele saavad andmebaasid omavahel paremini suhelda ja see annab julgeolekutöötajatele, äh, piirivalvele äh, paremaid võimalusi töö tegemiseks, kontrollimaks tõhu-, tõhusamalt äh, mm, isikuid, kes võivad endast ohtu kujutada. seega on võimalik teha paremini ennetustööd kuid selleks on tarvis asjakohast infot eh, ja seda on palju parem, seda on tarvis paremini eh, hallata ja jagada eh, kõikjal Euroopas, seega suur tänu raportööridele tehtud tööst. järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Niedermüller. aitäh suur tänu äh, äh, raportöörile suurepärase mm, koostöö eest, härra Lennartsiga töötasime kõige äh, lähemalt ja see ei olnud alati meie jaoks väga lihtne, sest Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oli meil mitmeid kõhklusi seoses infosüsteemide koostalitlusvõimega erinevate andmebaaside puhul. meile tundub, et tegelikult on need välja töötatud äh, erinevatena või eraldiseisvatena just julgeoleku kaalutlustel. praeguses äh, julgeolekuolukorras äh, peame looma süsteemi, mis takistavad identiteedipettusi, tänu millele saaks ka ametiasutused tõhusamalt oma tööd teha, aga me teame, et isikuandmete kaitse ja äh, andmete töötlemine on väga tundlik teema, me peame tegutsema väga ettevaatlikult äh, põhiõiguste äh, amet ja ombudsman on väljendanud ka kõhklusi mida me äh, mõistame selles äh, vallas ja me ei räägi siin isegi mitte äh, kuludest, aga me ei saa eeldada, et kolmandate riikide kodanikud on kõik Euroopa Liidu jaoks potentsiaalselt ohtlikud ma arvan, et sellega minnakse liiale. ma leian ka, et kui me äh, hakkame vabadust, vabadusi piirama julgeoleku ettekäändel, on see murettekitav ma olen veendunud, et me peame looma Euroopa, kus ähm, põhiõigused ja äh, vabadus ei oleks omavahel vastuolus, vaid täiendaksid üksteist. kuid äh, me peame siiski saavutama äh, siin ähm, mõistlikke kompromisse ja sellisel juhul me saame seda toetada. järgmisena kaheks minutiks saab sõna proua Valero aitäh, see teema ei ole minu jaoks äh, uus, ma ise tegutsesin juristina rändevaldkonnas ja olen kursis hästi sellega, mis toimub äh, piiridel ja see ettepanek on äh, ka üks selliseid, mida ma just sellest seisukohast käsitleksingi. ja mina leian, et see ettepanek on kooskõlas üldisema Äh, tendentsiga, äh, mille eesmärgiks on takistada inimesi, inimestel Euroopasse äh, tulekut. aga me peame siiski vaatama, millised on meie väärtused, põhimõtted ja põhiõigused, mida me kaitsme ja kui me võtame vastu nüüd õigusakte, mis tegelikult rikuvad inimõigusi, siis see ei ole ju õige, ränne siiski jätkub, aga mida me kardame? ja me tegelikult sellega ju rikume andmete äh, äh, kaitseõigusi, eeldades, et äh, kõik migrandid on kurjategijad ja meie oma fraktsioonis tegelikult oleme avatud, me oleme positiivsed ja ei jaga selliseid hirme ja praegune e, ettepanek meie arvates läheb vastuollu sellega, mida meie kaitsme. näiteks e, see e, ühtne identiteediregister ja biomeetriliste andmete andmebaas ehk siis selline keskne andmebaas, äh, kust äh, saab teha äh, igalt poole, igale poole mujale päringuid. meie arvates on komisjon siin läinud liiga kaugele, see ei ole veenev. meile tundub, et meil ei ole tarvis teha sellist investeeringut ja, ja sellist asja, sellist vahendit luua meil on andmekaitse põhimõtted, meil on põhiõiguste põhimõtted ja me peame nende juurde jääma ja ma öö, äh, äh, olen nõus ka kolleeg Franziga, kes viitas enne koletislikule öö, äh, andmebaasile, aitäh. E aitäh, austatud president. Need ettepanekud puudutavad isikuandmete ja biomeetriliste andmete kasutamist viisil, mis võimaldab asutustele pääseda nendele, sellele infole juurde ilma kohtumääruseta. see ei ole puhtalt tehniline küsimus. see on sügavalt poliitiline küsimus, sellepärast et see tekitab, tekitab järelevalveriigi üle kogu Euroopa Liidu ning äh, riivab seega meie kodanike vabadusi äh, sisuliselt hakatakse siin lähtuma põhimõttest, et sa oled süüdi seni, kuni sind ei, ei vabastata süüst. ning see tekitab ka uue riigi ülese raamistiku rändekontrolli valdkonnas, mis on järjekordne tüüpiline paremäärmuslaste põhimõtete realiseerumine, mis on demokraatia põhimõttega vastuolus, proua James, kaks minutit Euroopa Liit, nagu ikka, üritab äh, kehtestada kontrolli ja on suurepärane näide, mis praegu meile on esitatud. koos teiste kolleegidega, kes on juba sõna võtnud, äh, olen ka mina seisukohal, et see lähenemine on nii oma suunalt vale kui ka ebatõhus kulude osas. kavandatavad kulud selle õigusaktiga seoses maksumaksjale eeldatakse olevat nelisada kuuskümmend miljonit eurot võrrelge seda rahaga, mis kulutatakse Ameerika Ühendriikides, kus on elanikkond umbes sama suur ning äh, vajadused umbes samasugused. see on üksnes piisk meres ning kui Euroopa Liit oleks tõsine, siis peaks olema siin ikkagi tõsine eelarve ka välja pakutud on veel osutatud ka andmete kvaliteedi probleemile. Euroopa otsinguportaali loomine biomeetriliste andmete osas sõltub info kvaliteedist, mis sellesse salvestatakse. meil on aga palju olukordi, kus kurjategijad hävitavad oma andmed ja ei ole enam tuvastatavad ning ei ole enam vastutusele võetavad me teame, et müüakse mustal turul võltsitud Euroopa Liidu passe ning et selliseid tehinguid on väga palju. mis puudutab andmete omandit, siis kas keegi komisjonis või nõukogus on tõsiselt mõelnud selle üle, kuidas viissada miljonit Euroopa Liidu kodanikku tunnevad end, kui nende andmeid hakatakse koguma ja, ja ja neil sellele päringuid tegema. ma loodan, et Euroopa Liit ei soovi muutuda politseiriigiks. aga küsimus tuleb, küsimus siiski kerkib, et äkki niisugune mõte on. lõpetuseks meenutan teile, et et Euroopa Liidule nii püha inimõiguste põhimõte satub siin löögi alla. see õigusakt, mille ettepanek on esitatud, tagab Euroopa Liidu kontrolli valdkonnas, kus riigipoolne, liikmesriigi poolne oleks piisav. aitäh! proua James, kolleeg Moraes, üks minut nüüd. no sellisel juhul kolleeg Lopez Aguiar. austatud volinik King, volinik Avramopoulos. hispaanlase ja sotsialistina äh, luban teile, et toetan teid äh, selle õigusakti või teiste samasuguste õigusaktide vastuvõtmisel, mis tõhusalt võitleb infotehnoloogiat kasutades rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismiga. mis on koostalitlus? koostalitlus on, on see, et me paneme kokku piirikaitsega seotud andmebaasid, Schengeni infobaasid, Eurodaci, aga ka uue tehnoloogia mida rakendatakse riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemis ning ka EKRISE süsteemis, karistusregistrite andmebaasis. see peab olema seotud kolme äh, kaitseklausliga, esiteks, see ei tohi ühte patta panna rände- ja terrorismi küsimusi, teiseks tuleb tagada Euroopa andmekaitsemääruse nõuete täitmine ning kolmandaks asi peab olema proportsionaalne ja vajalik taotletava eesmärgi saavutamiseks, mis on osa Euroopa Liidust, Liidu õigusest. aitäh, kolleeg Lopez Aguiar, vaba mikrofoni osas sõnasoove ei ole, seetõttu nüüd komisjoni nimel volinik King. aitäh! tänan kõiki, kes sõna võtsid pühendumuse eest nendele teemadele